przewodniczący! Koleżanki i koledzy. Kallid kolleegid, ähm, alustagem tööd ja avame meie tänase istungi. meil on mõningaid kurbi uudiseid. nimelt ETA on lasknud maha äh, Prantsuse politseiametniku ja see juhtum näitab väga selgelt, et terrori probleem Euroopas ei ole sugugi välja juuritud ja Euroopa Parlamendi nimel ma tahaksin äh, Prantsuse hukkunud politsei omastele edastada kaastunde avaldused. ja loodetavasti äh, jõuavad kohtu ette mitte ainult selle jubeda murva sooritajad, vaid ähm, ka äh, teised terroritoetajad. ja veel Kuubas umbes kolmkümmend äh, Ladies in White ehk daamid valges organisatsiooni liiget äh, arreteeriti meeleavaldusel. tegemist on selle organisatsiooni puhul ähm, naisterahvaste organisatsiooniga, kelle pojad või mehed on vangistatud poliitilistel põhjustel täna mõtleme nendele julgetele ja vapratele naistele ja meie mõtted on siis nendega, et aidata neid ehk veidi nende raskes olukorras. järgmine päevakorrapunkt, ühine arutelu. kaks raportit puudutavad mõlemad Euroopa Keskpanga aastaaruannet ja siis iga-aastast aruannet euroala kohta. Edward Shikluna raport Euroopa Kesk-, Keskpanga aastaaruande kohta kaks tuhat kaheksa on siis meie esimene raport ja Sven Kiigoldi raport euroala ja riikide rahandust käsitleva kahe tuhande üheksanda aasta aruande kohta. ja sõna annaksin ma järgmisena meie raportöörile, härra Škiklunale, palun härra president, kaks viimast aastat on kindlasti olnud kõige suuremad väljakutsed pakkuvat aastat Euroopa Keskpangale ja tema kui finantsstabiilsuse garanteerijale. kahe tuhande kaheksanda aasta äh,